Good afternoon. niisiis, äh, kena pärastlõunat, daamid ja härrad ja tere tulemast tagasi äh, meie komisjoni koosolekule. mina siis äh, asendan praegu proua Nikolsonovad, kuni ta tagasi tuleb. ja alustame päevakorrapunkt number seitsmeteistkümnega majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning kahe tuhande kahekümnenda aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspekte käsitlev aruanne. ma alustaks äh, nüüd proua Bertiga. oi, vabandage, Clara Dobrev hoopis saab nüüd sõna. sõna on teil. palun suur tänu, räägin holland-, äh, ungari keeles, äh, kui see teid ei häiri. nii et saate siis äh, kõrvaklapid pähe panna. hadd említsek meg két alapvetést. suur tänu. meil on siin kaks põhjalikku, põhjalikku punkti. kõigepealt see palga suurenemine, mida me oleme näinud viimaste aastate jooksul, ei ole midagi teinud selle vastu või selles suhtes, et aidata vaeseid või neid töötajaid, kelle sissetulek on madal. täna üks kuuest töötajast teenivad väga madalat palka ja kahjuks on selline suundumus ka jätkamas. tegu ei ole ainult sotsiaalse ebaõiglusega see ei õõnesta mitte ainult meie demokraatlikku korda, vaid ka meie konkurentsivõimet, need ajad on möödas, kui kehvasti kvalifitseeritud ja sõltuvad ähm, inimesed eh, said kuidagi majandusele kaasa aidata, majandust elavdada. ja need eh, tööandjad, kes eh, sõltuvad sellistest töötajatest, on praegu tagurlikud, me räägime innova-, innovaatilisest Euroopast või peame seda hetkel tegema. siis kliimakatastroofide vastane võitlus on samuti üks meie olulisi eesmärke. poliitikutena üksinda ei saa me aga sellega hakkama, sajad miljonid eurooplased peavad samuti kaasa aitama, peavad eh, põhimõtteliselt muutma oma igapäevast eh, tegevust igapäevast käitumist. tuleb vaadata, mida igapäevaelus selga pannakse, kuidas oma elukohta köetakse ja nii edasi. ja sellega seoses tuleb rääkida ka ettevõtetes, paljud töökohad lähevad kaduma ja nii edasi ja nii edasi. kui need igapäeva inimesed, kõik need tavali-, tavakodanikud meie, meiega koos kaasa ei tule, siis ei saa me edukad olla, kui meil ei õnnestu tagada, tagada heaolu kõigile selles üleminekus, siis eh, kukume me nendes ambitsioonikates, eh, ambitsioonikates ülesannetes läbi. Eh, toon välja ka rohelise kokkuleppe, võitleme rohelisema Euroopa nimel ja just seepärast siin minu raportis mainin kõiki erinevaid elemente ja rõhutan just järgnevat. on selge, et maksu ja toetuste süsteem liikmesriikides tuleb reformida nii, et, et vahesid inimese sissetulekutes vähendataks. me peame ametiühinguid tugevdama, me peame looma äh, ulatusliku strateegia vaesuse vastu võitlemiseks Euroopas ja eriti peame tegelema laste vaesusega, tuleb keskenduda sellele, et need üha kehvemad tulemused koolides, et selle põhjusega ehk siis vaesusega tegeleda. tuleb keskenduda meie haridussüsteemile ja vaesusevastasele võitlusele ainult sel moel on lastel võimalik areneda ja meil on seega vaja tugevat lastegarantii programmi. lisaks sellele naiste olukord tööturul, eh, ka seda olukorda tuleb parandada, oleme selles valdkonnas teinud juba palju, aga sellest veel ei piisa. üha uued väljakutsed seisavad meie ees. noorte naiste tööhõive ja nende naiste tööhõive, kes eh, tahaksid tööturul osaleda, nendega seoses on meil konkreetsed spetsiifilised probleemid, aga lisaks nendele on meil ka uued väljakutsed või probleemid, need naised, kes tegelevad eelkõige perekonnaga, kellel on vanemad eh, juba eakad või kes peavad hoolitsema haigete sugulaste eest, ka need naised peavad jääma tööturule, nende kogemused on meie jaoks samuti väga olulised ja ka nende inimeste olukorra eest peame me hoolitsema, peame pakkuma neile lastehoiuteenust ja peame neile tagama ka sotsiaalsed, eh, sotsiaalsed tagatised. lisaks sellele tõenäoline on see, et eh, majanduskasv aeglustub tulevatel aastatel ja sellepärast on oluline, et Euroopa Liit eh, juhiks institutsioonide tähelepanu ka nendele tagajärgedele, mis kaasnevad kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta majanduskriisi juhtimise või selle haldamise kogemusega. sotsiaalseid õigusi ei ole võimalik kärpida, me nägime, millised tagajärjed sellel saavad olema. me nägime, kuidas see mõjutas rahu ühiskonnas ja ka üldist pikaajalist konkurentsivõimet majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonna aspektid on sellised, kus me näeme, et need peavad olema eh, samal tasemel eh, rohelist, eh, kestlikku ja konkurentsivõimelist Euroopat ei ole võimalik luua ilma sotsiaalse õigluseta ja sellepärast tahtsingi need punktid välja tuua. kuni kahekümne kaheksanda jaanuarini on võimalik edastada meile inglise keeles ka muudatusettepanekuid, kuna aega on meil vähe tõlkimiseks ja me loodame, et Euroopa Parlament edastab sellega selge ja tugeva sõnumi. sotsiaalse Euroopa eh, eesmärk on viimastel aastatel midagi, mida me oleme tugevdanud, aitäh! suur aitäh selle muudatus või õigemini eh, raporti aruande eest. koordinaatorid saavad kõigepealt sõna. ja nüüd härra Ratke siis tagasiside andmiseks. ja, proua Vorsitzende, proua Berichterstatterin. aitäh, hea esinaine ja arvamuse koostaja. suur tänu selle arvamuse koostamise või raporti koostamise eest. suur tänu selle eeltöö eest samuti, mida intensiivselt tehti. ja paljude variraportööridega tegime head koostööd sel teemal. kuulsime täna selle kohta ja juba enne kuulsin selle kohta palju, mis liigub praegu õiges suunas võrdsuse ja pariteetsuse seisukohalt on meil kindlasti veel palju, mida saavutada, see on selge, aga eh, variraportööride nimel võin öelda, et mul oli hea meel selle koostöö üle ja soovin kõike head ka edaspidi. nüüd proua Jongerius mina väga pikalt äh, sõna võtta ei soovi, tahaksin lihtsalt äh, Klaarat, äh, head kolleegi, tänada selle aruande eest ja üleüldse kogu töö eest ja energia eest, mis ta on sinna sisse pannud. ma saan aru, et kui tal paluti see aruanne kirjutada, siis jõulud lähenesid just, mis tähendab, et selle töö tegemiseks jäi vähe aega nii et igatahes õnnitlen väga raportööri selle töö eest. et vähemalt praeguseni ei ole mul küll mingeid väga suuri kommentaare selle sisu kohta teha. kuigi mine tea, võib-olla kahekümne kaheksandal jaanuaril oskan midagi rohkemat öelda, et võib-olla selleks ajaks oleme juba mingeid muudatusettepanekuid ka ette valmistanud, aga eks äh, arutame seda siis äh, raportööri ja variraportööri teiega, et kindlasti leiame koos lahenduse. aitäh, nüüd äh, proua Vandren. aitäh, proua esinaine, mina tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle töö eest. Äh, ka mina leian, et äh, see raport on igati õiges suunas. samuti tahaksime Euroopa Komisjoni tunnustada selle eest, et kestliku arengu eesmärgid on kaasatud, nagu ka siis sotsiaalse Äh, samba temaatika. ka mina leian, et äh, kogu see temaatika läheb õiges suunas ja see strateegia ähm, lülitub ju sellisesse ebakindlasse majandusolukorda, äh, kust ka sotsiaalaspekte tuleb arvestada. komisjon on aga suutnud näidata, et nad suudavad kiiresti reageerida, nad on selle iga-aastase raporti ka siis sinna keskkonnateemasid sisse võtnud ning äh, võrdsuse teema, kaasatuse teema, see, et kedagi ei jäeta maha, seal kõik on ka kirjas. me vajame mingeid lahendusi, et aidata meie töötajaid ja et anda oma töötajatele sellised oskused, millest on neil ka kasu. meil on vaja ähm, kestlikke lahendusi ka selleks, et nad leiaksid endale uue töökoha, kui vaja. liikmesriigid peavad kasutama instrumente ja olemasolevaid fonde selles töös ja samuti on vaja äh, Äh, siis äh, komisjoni äh, soovitusi, mis sellest Euroopa poolaastase programmist tulevad. vabandust, palun rääkige veidi aeglasemalt. niisiis ei piisa ainult ühest vahendist, millega siis keskkonna vallas edasiminekuid teha, meil on vaja ka sotsiaalse õigluse äh, vahendeid ja nagu ka komisjon on öelnud, siis digisiire puudutab samuti meie töökohti. digiteenuste abil saame ka kaasata inimesi, kes on jäänud tööturult eemale, seeläbi saame vähendada tööpuudust platvormide abil näiteks, nii et kaasatust tööturul saame suurendada niisiis. kahe tuhande kahekümnendal aastal võib karta majanduskasvu aeglustumist Euroopas ja nagu raportöör seda ka ütles, siis eh, on eh, juba praegu liiga suur hulk inimesi eh, vaesusriskis, eriti naisi, ja palju on ka neid, keda ohustab tööpuudus või töökaotus. me peame siis kasutama oma instrumente selleks, et tööpuuduse vastu võidelda, näiteks noortegarantii noorte puhul, või siis äh, lastegarantii eh, hädas olevate laste puhul, nii et eh, meil on vaja rohkem eh, sotsiaalset kaasatust, noored peavad olema töökõlbulikumad ja see oleks üks meie eesmärkidest. ja meie parlamendisaadikutena peame olema tähelepanekud, et meie fondide rahastus säiliks. samuti tahan tervitada sotsiaalpartnerite kaasatust minimaal- või, või õigemini miinimumpalga kehtestamise konsultatsioonide raames liikmesriikides. kusjuures tuletan meelde komisjoni äh, äh, siis asepresidendi Dombrovskise äh, tiitlit, ehk siis tema on, tegeleb majandusega, mis peaks kaasama kõiki. nii et see peab olema kõigi Euroopa kodanike teenistuses, võttes ka keskkonnariske arvesse, aga muudatusettepanekutes räägin sellest kõigest pikemalt, aitäh! proua Lange-Sipen, palun. aitäh, Roheliste nimel tahaksin tänada Clara Dobrevit selle suurepärase töö eest. aitäh teile ka minu poolt ma tervitan seda, et siin raportis on palutud komisjonil välja töötada miinimumpalga režiim selleks, et nagu ka kolleegid ütlesid, palgalõhe väheneks meil on mitmeid muudatusettepanekuid, aga kõigepealt tahaksime komisjonilt äh, paluda äh, uusi äh, strateegiaid siis kodutuse teemadel, palume, et liikmesriigid oleksid proaktiivsed selles küsimuses ja meil on vaja ka häid lahendusi, lahendusi vabaühenduste poolt. meil on siis muudatusettepanekuid ka Äh, ka muudes valdkondades eluaseme küsimustes ja ootame juba variraportööride kohtumist. aitäh! nüüd jätkame. härra Reil, palun. aitäh, hea raportöör, esinejana ka mina tahan teid tänada et raportis on kirjas, et roheline kokkulepe toob kaasa uut majanduskasvu ja heaolu ja ma arvan tegelikult, et äh, asi on hoopis vastupidi, miljoneid töökohti läheb hoopiski kaduma, me ei räägi mitte ainult eh, siin söekaubandusest, vaid ka näiteks autotööstusest. Eh, ainuüksi Saksamaal kaovad nelisada kümme tuhat eh, töökohta selles valdkonnas ja teras ja süsi olid ometigi selle liidu juurteks või alustaladeks ja kui need alustalad siis ära lõigata, siis ei jäägi midagi alles. nii et me hävitame ennast ise täiesti ilma põhjuseta kui rääkida sellistest probleemidest nagu kodutus näiteks, kodutus äh, praegu on igal pool kõrgem Euroopas, välja arvatud Soomes. Soomes on välja töötatud äh, eraldi süsteemid, võib-olla tuleks neid süsteeme täpsemalt vaadata, et neid igal pool kasutada, aga üldiselt tuleks rääkida sellest, miks olukord praegu selline on, miks on üürid nii kõrged viimase kümne aasta jooksul, on need üle viiekümne protsendi Saksamaal tõusnud, miks see nii on? Euroopa Liidul on samuti selles oma süü kanda kui meil on selline miinus intressi, intressipoliitika praegu, siis ka see on kaasa aidanud äh, olukorra halvenemisele, kui äh, kui üha kallimaks läheb kinnisvara, siis tõusevad ka üürid, meil on äh, palju sisserändajaid väljaspoolt Euroopast, kuhugi peavad nad ometigi elama asuma. ja see kõik aitab kaasa või siis viib selleni, et meie üürid tõusevad. ja paraku on Euroopa Liit põhimõtteliselt selles kõiges praegu süüdi. nüüd proua Lafalska, palun. E, bardzo dziękuję za takie klarowne, jasne i e, mm, przekonujące aitäh selle väga selge, e, selge selgituse eest seoses raportiga tihti me nii head ülevaadet ei saa, sellepärast tänangi veel eriti selle eest. on teatavad valdkonnad, mis on eriti olulised, sotsiaalne tõrjutus, kodutus, puuetega inimeste õigused, Saksa kolleeg rääkis sellest juba, on küsimusi, mis on lahendamata ka sotsiaalse ebavõrdsuse valdkonnas probleemid, mis on seotud eh, lastega, eh, tööturuga, töötusega. üldiselt võib öelda, et olukord tööturul Euroopas on praegu parem, kui see oli minevikus, aga sellegipoolest võime öelda, et kui majanduskasv on eh, suurem, siis tuleks reageerida rohkem ka sotsiaalsetele probleemidele ja vajadustele ja kui me räägime nendest vajadustest, siis mõtleme me lastegarantiile, miinimumpalgale ja me kannatamatult ootame, et saaksime teada, milliseid lahendusi välja pakutakse, millised lahendused kasutusele võetakse, mis ei ole nii üldised räägitakse ühtekuuluvuspoliitikast, selle rahastamisest, et rahastust ei tuleks vähendada. räägime jätkuvalt ka sotsiaalfondist. ja siinkohal tahaksin toetada kolleegi arvamust rohelisest kokkuleppest. sotsiaalne Euroopa on vajalik ja seepärast tekibki küsimus, kas roheline Euroopa mõtleb samuti töötajatele kes tingimata uusi töökohti ei saa. et mõeldakse neile, kes töökoha eh, kaotavad selline üleminek, sellist üleminekut ei kirjelda, ma arvan, mitte keegi õiglasena, mis meil praegu eh, toimub erinevad sotsiaalsed probleemid selles dokumendis eh, on välja toodud eh, ja Euroopa poolaasta eh, sellega tegeleb, aitäh! ja viimasena peaks sõna saama proua Pereira, Pereira kuuest, aga teda ei ole vist siin. siis ongi kõik. aa, härra Koša. Ez a jelentés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 ja need muudatused näitavad ka parlamendi arengut ja mul on hea meel selle üle, et me räägime sellest raportist, et me seda arutame. sotsiaalsed väljakutsed, mis tulevikus meie ees seisavad, neid tuleb arutada, see on oluline. olen sellest teadlik, me teame ja meile tehti mitmeid muudatusettepanekuid ja toon välja kolm peamist elementi. väga oluline on see, et et raport oleks tasakaalus. fraktsioonid on selles valdkonnas erinevate aspektide osas väga killustunud. Need meist, kes täna siin on ja kes esitavad muudatusettepanekuid, meil kõigil on sama eesmärk, me kõik tahame õiglast sotsiaalset Euroopat ja me tahame õiglasi sotsiaalseid lahendusi kõikidele probleemidele me ei tohi unustada ka või siis pigem liikmesriigid ei tohi unustada eh, ka seda, et nendega tuleb samuti koostööd teha, meie peame seda silmas pidama samuti. minul endal on paar lahendus, paar ettepanekut lahenduste leidmiseks. ja ma loodan, et tekstis võetakse neid lõpuks ka arvesse. olen väga nõus sellega, et Euroopa poolaasta on jätkuvalt instrument või vahend, millega tegeleda sotsiaalpoliitika valdkonnas probleemidega Euroopa Liidus, aga väga palju erinevaid suundi on selle Euroopa poolaasta projektis veel, millega tuleb tegeleda mina pooldan mitmes suunas edasiliikumist, aga kõige olulisem on tagada sotsiaalne kindlustatus. mis puudutab eh, Euroopa eh, alampalka või miinimumpalka kogu liidus, eh, kuulasime erinevate osalejate arvamusi. komisjonist öeldi, et nemad võib-olla ei usu, et see võiks olla lahendus meil on endiselt liikmesriike, kus ei ole tagatud alampalka. Luksemburgis näiteks on kaks tuhat kakssada eurot eh, alampalk ja Bulgaarias kakssada eurot, nii et eh, ebavõrdsused on suured, selle teemaga tuleb tegeleda. mina pooldan sellist lahendust, kus liikmesriikidega koos leitakse mingi raamistik selleks, et neid ebavõrdsusi vähendada. ja siis ühtekuuluvusallikad, see on veel üks oluline teema, on mitmeid olulisi projekte, mis on peagi algamas, aga need projektid võivad üksteist vastastikku ohustada kui me Sotsiaalfondist eraldame vahendeid teiste projektide tarbeks, siis äh, võib see osutuda väga ohtlikuks. ma toetan siin raportööri selles mõttes, et tuleks rõhutada, et ei ole võimalik toetada selliseid samme, mis toimivad vastupidiselt meie sotsiaalpoliitilistele eesmärkidele ja mul on hea meel, et ka puuetega ja erivajadustega inimesed on välja toodud selles raportis, neid me peame samuti toetama, aitäh! Thank you, just to remind suur aitäh! tuletan teile siis lihtsalt äh, mõned tähtajad meelde, et kakskümmend kaheksa jaanuar on äh, muudatusettepanekute esitamise aeg ja kahekümnendal veebruaril äh, võtame selle raporti EMPLis vastu. proua Dobrev, kas te soovite midagi lisada? ei, tahan teid lihtsalt tänada ja ootan koostööd teiste fraktsioonidega ja ootan seda, et lõpptulemuseks oleks tugev ja õiglane raport. nüüd siis kaheksateistkümnes punkt ehk siis äh, raporti aruanne. ahah, ma vaatan, et see peaks tegelikult algama kell pool neli mul on tunne, et mõned äh, liikmed on meil puudu, jah, me ei ole kõik siin juba kohal, peame ootama. me peame vähemalt komisjoni ära ootama. ja ka raportööri, no sellest oleks abi, eks ole. jah, eks ootame siis Yeah, sorry. nüüd vabandust, et pidite ootama. aga ausalt öeldes eh, me muudame nüüd oma päevakorda, sest eh, me saame tegelikult eh, tõhusamalt edasi minna. aga ma kardan, et me peame ikkagi ootama sest äh, kõik variraportöörid ei ole kohal ja oleks tegelikult ebaõiglane nende suhtes, äh, kui nad sellest arutelust kõrvale jääksid. nii et ootame veel mõne hetke

okei okay,, dear. kallid kolleegid, tundub, et eh, nüüd on koosseis meil täielik. aitäh teile ja sooviksin eeskätt tänada raportööri, kes eh, sai natukene varem kohale tulla. mul on tunne, et me peame sellest päevakorra eh, probleemidest lahti saama, sest et see aeglustab meid ja me saame tõhusamalt oma aega planeerida küll niisiis, päevakorrapunkt number kaheksateist arutame siinkohal raporti projekti, mis puudutab äh, avalikke tööturuasutusi ja nüüd annangi kohe sõna raportöörile, palun. aitäh, proua äh, esinaine, räägin portugali keeles. Grande satisfação em äh, ficar encarregado ähm, jah, mul oli väga hea meel, et ma sain selle raporti koostamisega tegeleda. ja üleüldse kogu see temaatika, mida see äh, raport äh, käsitleb, äh, tuleneb ju tööõigusest ja sotsiaalõigusega seotud teemadega, mis on minu meelest Euroopa kodanike jaoks äärmiselt olulised teemad. Euroopa ei suuda meie kodanike ootustele tööhõive vallas ja ka sotsiaalõiguste vallas vastu tulla ja ei tohi unustada, et meie tööhõive plaani eesmärk on juba aluslepingutes kirjas. ja me peame aluslepingutes kirjas olevast äh, kinni pidama. ja nüüd, mida on siis äh, parlament ja nõukogu äh, välja pakkunud, me räägime siin ühest otsusest, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on juba tehtud, mis puudutab ühte võrgustikku, mis ühendab avalikke tööturuasutusi ja mul on tunne, et seda algatust tuleb toetada äh, ja me peame seda kõik omalt poolt tegema. siinkohal me räägime kogemuste vahetamisest, koolitustegevusest, tööhõivest kogu meie Euroopa Liidus. ma ütleks, et komisjoni ettepanek on laias laastus väga positiivne. ja seal on palju positiivseid aspekte, näiteks ähm, see eelarve seal on äh, rahuldav. ja mulle meeldib näiteks ka see, et komisjon on äh, Euroopa sotsiaalõiguste äh, sammast maininud samuti ning ka kestliku arengu eesmärke. ja aluslepingute vastavaid punkte minu arvates on äh, väga oluline äh, siiski välja pakkuda ka muudatusettepanekuid, neid äh, olen teinud kuusteist, osa neist on siis selles tekstis juba sees, mis on teie ees. näiteks olen välja pakkunud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia viited asendada, sest et see on juba iganenud. ja siis äh, täistööhõive küsimus, sellele on juba varasemaltki viidanud. Nendest küsimustest räägitakse aluslepingute artiklites kolm ja üheksa. nüüd aga artikkel neli. seal on, see on nüüd muudatusettepanek üksteist minu meelest peaks rääkima seal ikkagi ka pikalt tööturul teemal olevatest isikutest ja ka äh, puuetega isikutest muudatusettepanekus äh, neliteist. ning äh, ikkagi tööturuasutusi tuleb moderniseerida, sellele tuleks ka vastav viide seal teha, minu meelest see on kõigi poolt mõistetav. kõik, mis puudutab siis ka tehnoloogilist arengut, ja üleüldse arenguid tööturul, sellele tuleb viidata. kusjuures juhin teie tähelepanu ka sellele, et Euroopa Parlament leiab omalt poolt, et äh, haavatavaid äh, töötajaid tuleb kaitsta, sest et äh, need muutused tööturul leiavad aset. ja huvitav on kusjuures see, et avalikud tööturuasutused peavad üksteiselt ju õppima, nad peavad end justkui ümber konfigureerima. see on nende uus eesmärk mina tahaks eh, sellest vastastikusest õppest minna veelgi kaugele, kaugemale. see võrgustik peaks olema vahend selleks, et pakkuda konkreetseid lahendusi olemasolevatele probleemidele, sest eh, neid on paljudes liikmesriikides eh, tööturul olevalt, näiteks noorte tööpuudus teatud raskuses olevates riikides. seesama avalike tööturuasutuste võrgustik peaks olema äh, üheks lahenduseks äh, nende probleemide lahendamisel siis. Äh, komisjon pakkus omalt poolt välja, et äh, avalike tööturuasutuste võrgustiku mandaati peaks veel seitsme aasta võrra pikendama, see tundub täiesti mõistlik ja võiks võib-olla leida mingi vahend, kuidas see võrgustik muutagi alaliseks, aga seitse aastat annab meile piisavalt aega, et koostada vastav analüüs ja leida siis äh, mingi lahendus ja Euroopa Parlament võib omalt poolt äh, võib-olla ka siin tuge pakkuda, jälgida arenguid selles võrgustikus näiteks. mina panen ette äh, siis alustada avalike asutustega mingeid konsultatsioone. Nemad on huvitatud sellest, et meie võrgustiku teemadega jätkaksime ja võib-olla meie komisjoni liikmetena saaksime oma muudatusettepanekud esitada selleks, et me saaksime lõpule viia selle hea raporti. see on üks hea algatus ja mida tegelikult hinnatakse kõigis liikmesriikides. ja ka sidusrühmade poolt on see hinnatud. aitäh, nüüd siis äh, kiire arvamuste vahetus äh, variraportööride vahel. kõigepealt äh, proua Askütte Taal, palun aitäh, mina tahaksin, äh, härra Pitsarro, teid äh, tänada kogu selle põhjaliku töö eest, mis te selle raporti ka olete teinud. see võrgustik äh, on osutunud väga suurepäraseks võimaluseks, kuidas liikmesriikide tööturuasutused teevad koostööd ja niimoodi on kodanikud üle Euroopa saanud abi hea töökoha leidmisel ja selles mõttes on see võrgustik väga konkreetne meede sellest, kuidas Euroopa Liit saab liikmesriikidele lisandväärtust lisada tööturul näiteks ja see platvorm on kaasa aidanud äh, ka äh, siis meie sotsiaalpoliitika tugevdamisele, see on äh, aidanud kaasa avalike tööturuasutuste tugevdamisele ja selleni on jõutud heade tavade vahetamise abil ja ka üksteise võrdlemise abil siis. senimaani on tehtud nii mõndagi juba ära ja meie fraktsioon, Rahvapartei fraktsioon tahaks, et see koostöö ka jätkuks samas arenguruumi selles võrgustikus veel on, sellegipoolest aga leian, et lähiaastatel on vahest kõige suuremaks äh, probleemiks ikkagi see, et tööturg kui selline on muutumises. ja see, sellega tuleb tegeleda. tööturg saab olema äh, hoopis teistsugune üleilmastumise tõttu, robotiseerumise tõttu, digiteerumise tõttu, mis tähendab seda, et inimesed peavad omandama uusi oskusi. nõukogu Äh, on selle teemaga ka tegelenud ja härra Pitsarro, ka teie mainisite üht koma teist neist äh, teemadest, aga Rahvapartei äh, fraktsiooni poolt tahaksime omalt poolt rõhutada veel paari aspekti. esiteks, kutsehariduse arendamine, eriti vastavalt ettevõtete vajadustele, digiteerimine teise aspektina ning ka siis nõudluspakkumise küsimus koostööd tuleks teha ka teiste tööturu aset, asutuste ja ametitega. lõpetuseks ütlen, et see raporti projekt on minu arvates väga hästi tehtud, härra Pitsarro, hea meelega teen teiega koostööd ja ka teiste variraportööridega teistest fraktsioonidest, et jõuda hea lahenduseni. aitäh! suur aitäh! nüüd proua Aljeva Veeli. aitäh! räägin bulgaaria keeles aitäh, aitäh, härra raportöör, selle töö eest ja tahan tänada ka oma kolleege. olen kolleegidega täiesti nõus, et äh, Euroopa tööturuasutused äh, ja see võrgustik aitab meil avalikke tööturuasutusi äh, tugevdada ja ka meie juhtimisraamistikku. tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on keskendunud vajadusele võrgustiku ja sotsiaalpartnerite vahel rohkem koostööd teha. ja samuti on ta keskendunud äh, sellele, et karjäärinõustamise alal tuleb veel paljugi ära teha. mainiksin veel ära selle, et tuleb tõhustada koostööd äh, avalike ja muude tööturuasutuste vahel sest et seeläbi saavad tööotsijad äh, veelgi rohkem abi avalike tööturuasutuste võrgustik peab kindlasti tööd jätkama ning need avalikud tööturuasutused peavad saama abi, et nende tõhusus kasvaks. oleks vaja platvormi, kus nad saavad eh, Euroopa tasandil oma tulemusi võrrelda ning eh, seal saab ka vastastikust eh, koolitust korraldada ja parimaid tavasid jagada ma arvan, et selles vallas äh, tuleb koostööd ergutada selleks, et olemasolevaid äh, instrumente ära kasutada, mis tulenevad ka digiteerimisest. näiteks siinkohal pean silmas andmebaaside jagamist, sest need andmebaasid äh, on ju ühenduslüliks tööotsijate ja töövõtjate vahel. avalikud tööturuasutused vajavad tuge ka liikmesriikide tasandilt. selleks, et see vajalik võimekus ka välja töötada seal peab töötama pädev personal, nende masinapark peab olema äh, sobilik ja ajakohane ning peab olema võimalik äh, ka hinnata avalike tööturuasutuste teenuseid selleks, et äh, veenduda, et need on tõesti head, et kõik saavad neist kasu ning et keegi ei jää nendest teenustest kõrvale küll aga ei toeta ma raportööri ettepanekut äh, muudatusettepanekus neliteist. Te olete siin ära maininud mitmed haavatavad äh, osapooled, äh, noored on välja jäänud, aga pagulased samuti, etnilised vähemused, neid siin ei figureeri, aga põhimõtteliselt võib siiski öelda, et tehtud on äh, suur töö selleks, et parandada elustandardeid ning äh, meie majandustulemusi lahendada ja parendada. nüüd härra Saturi. jah, aitäh, äh, kallid kolleegid, tahan kõigepealt kiita härra Pitsarot selle töö eest, mis ta on ära teinud ja tahaksin teda tänada selle eest, et ta on meie esimese mõttevahetuse tulemused kõik ka oma muudatusettepanekutesse sisse toonud, mul on hea meel siin näha ähm, siis sidusrühmade mainimist, äh, soolist võrdõiguslikkust, äh, millest oleme rääkinud. minu fraktsioon tahab seega edasi minna nende muudatusettepanekutega ja võib-olla rõhutada kolme aspekti. esiteks me tahame, et see võrgustik muutuks alaliseks. aga selleks on vaja teatud otsust ja see otsus võiks tulla äh, ükskõik mis ajahetkel, sest et vastasel juhul peame me mingi teise ameti või võrgustiku looma, et miks mitte sedasama võrgustikku alaliseks muuta ja siis ütleme, et viie aasta tagant äh, siis seda kontrollida, seirata. nii et muuta see võrgustik alaliseks äh, ja seeläbi muuta alaliseks ka see koostöö meie avalike tööturuasutuste vahel teiseks tahame rõhutada teenuste kvaliteeti. räägime siinkohal digiteerimisest, üleüldse tehnoloogilistest arengutest, rahva vaesestumisest, näiteks noortest, kes ei eh, oma piisavat teavet eh, või siis inimesed, kes on juba kaua tööturult eemal olnud eh, või kes ei suuda tehnoloogia arenguga kaasas käia me peame eriti rõhutama teenuste kvaliteeti selleks, et individuaalseid lahendusi leida ja personali tuleb koolitada, sest need olukorrad võivad olla väga erinevad ja väga keerulised, nii et me peame pidevalt äh, oma personalile siis väljaõpet pakkuma selleks, et neis asutustes töötaks äh, ka koolitatud ja pädev personal, kes suudaks äh, pakkuda suurepäraseid lahendeid, samuti peab nende kasutuses olev tehnoloogia olema väga hea siis, mis puudutab äh, kutseõpet, äh, mõeldes tulevikule, näiteks äh, mingeid rohelise majandusega seotud töökohtade loomine, ühesõnaga see kõik, mis seondub rohelise kokkuleppega. me tahame, et see imbuks kõikidesse homse Euroopa valdkondadesse. õiglane üleminek tähendab muuhulgas tööotsijate paremat kvalifikatsiooni ja paremat kaasatust, aitäh! proua Zambelli nüüd. aitäh, proua esinaine, kallid kolleegid, ma lugesin äh, komisjoni ettepanekut ja ma olen nõus äh, raportööriga selles mõttes, et avalikud tööturuasutused peavad tegema rohkem koostööd kusjuures eh, ka parlamendi eh, Teadusuuringute Keskus on avaldanud statistikat selle teema kohta ja ma leian, et on eh, vajalik jätkata taoliste instrumentide kasutamisega. samas ma leian, palun rääkige natukene aeglasemalt, siis jõuavad ka tõlgid järele. sellegipoolest olen seda meelt, et aastast kaks tuhat kakskümmend kuus tuleb veel väga palju ära teha, me vajame mingit reformi et avalikke tööturuasutusi äh, muuta, sest et Itaalias vähemalt äh, nad ei taga sellist abi nagu vaja. Nende asutuste digiteerimisega peab jätkama ning äh, tuleb teavitada nende personale, neile tuleb anda rohkem rahastust, näiteks Euroopa Sotsiaalfondist. minu arvates on väga oluline heade tavade vahetamine avalike tööturuasutuste vahel ja kõikides liikmesriikides. see tähendab seda, et need, kes saavutavad paremaid tulemusi, saavad aidata ka neid riike, kus seis nii hea ei ole. ja need muudatusettepanekud aitavad äh, taolise olukorrani jõuda. ma loodan, et need muudatusettepanekud äh, aitavad kaasa komisjoni äh, ettepanekutele. ja nüüd proua Schille sõna on teil. aitäh, daamid ja härrad. mina ECR fraktsiooni nimel võin öelda, et me toetame formaalset koostööd liikmesriikide tööturuasutuste vahel oleks vaja tõepoolest formaalset koostöövõrgustikku, see on teinud eh, liikmesriikide vahelise koostöö paindlikumaks. aga oluline on siin mõelda ka õppimise peale. ja selles valdkonnas on samuti koostöö oluline ja oleks mõistlik, kui me pikendame kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aasta lõpuni seda võrgustikku. ja tõhususe suurenemine ongi tegelikult kõige eesmärk, nende tööturuasutuste parem ja tõhusam töö ja see, et korrapäraselt toimuks ka enesehindamine et korrapäraselt vaadataks, kas kõik menetlused on õigesti paika pandud, kas nendega on võimalik probleeme lahendada ja nii edasi, andmepanga küsimus, see, et kõik toimiks hästi ja seesama raamistik on hea meede selleks, et toetada sellist hindamist ja sellist tööd jah, Euroopas on selline võrgustik kindlasti oluline. tahaksin rõhutada, et et võrgustiku algatused aitavad kaasa ka liikmesriikide või peavad aitama kaasa liikmesriikide sisesele, sisestele menetlustele. üldiselt oleme me selle kõigega nõus, raportiga nõus, meil on mõned ettepanekud seoses sõnastusega. seepärast tahaksin rääkida siin kolmandate riikidega koostööd puudutavast sõnastusest. koostöö on küll väga hea iseenesest, see toob kindlasti kasu, aga meie leiame, et iga liikmesriik peaks riigisiseselt eh, olema, eh, olema võimeline otsustama, kas nad soovivad eh, kolmandate riikidega koostööd teha ja milliste kolmandate liikmesriikidega nad koostööd soovivad teha ja õigusaktiga ei peaks see olema määratletud. ja meie oma märkused saadame ja muudatusettepanekud saadame samuti kõigile õigeaegselt laiali, aitäh! Very much uh,. Uh, the GUE shadow is not with us uh aitäh, nagu ma näen, siis kuue uh, esindaja meiega täna ei viibi, sest ta on haige. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes jaanuar ning hääletus toimub kahekümne kuuendal märtsil meie tööhõivekomisjonis. härra raportöör, kas te sooviksite midagi veel lisada? suur aitäh! ainult mõned kommentaarid äh, tehtud sõnavõttudele, suur aitäh ettepanekute ja ideede eest! minu meelest on tegu väga huvitava aruteluga avalike tööturuasutuste võrgustik mm, peab muutuma igas riigis äh, ise. meie ei saa anda käsku või koordineerida seda. teenused peavad järgima äh, iga riigi valitsuse suuniseid. meie lihtsalt äh, loome vahendi muudatuste läbiviimiseks ning see on viimase kuue aasta jooksul osutunud heaks vahendiks, see toimib. inimesed äh, õpivad üksteiselt äh, nii headest kui halbadest kogemustest. olen rääkinud paljude inimestega, kes äh, töötavad avalikes tööturuasutustes erinevates riikides ning neil on väga hea meel selle töö üle, mis nad on PES võrgustikus teinud. see on võimaldanud neil anda paremaid vastuseid mõningatele probleemidele, mis on näiteks seotud sisserändajate ja põgenikega probleem, millest üks meie liige rääkis. protsess toimus kiiremini, sellepärast et teenused, teenuseosutajad õppisid äh, üksteiselt erinevate kultuuritaustade ja probleemide kohta. ning ma arvan, et meil on võimalik äh, läbi viia veelgi enam muudatusi. Äh, ma ootan huviga variraportööride ettepanekuid käimas on arutelu selle küsimuse üle, kas me peaksime seda pikendama äh, seitsme aasta võrra või oleks vaja luua alaline süsteem. ma arvan, et parlamendi seisukohast on parem äh, otsustada seitsme aasta kasuks. see annab meile rohkem võimu äh, sekkuda sellesse arutelusse. ning see otsus meeldiks ka avaliku tööturuasutuse inimestele me, sest me kutsume nemad tagasi siia, et äh, teemat arutada, see annab neile rohkem sõnaõigust. ma arvan, et sellest äh, peaksime veidi rohkem rääkima, aga see on see poliitiline äh, küsimus, millele vastus leida. aitäh! ning nüüd jõuame komisjoni ettekandeni, mis käsitleb kolme delegeeritud õigusakti kõigepealt täname härra Mercet, kes äh, sõitis siia kaugelt Luksemburgist, et seda teemat arutada. mina usun, et usaldusväärne ja õigeaegne statistika on äh, tõendipõhise poliitika ja otsuste tegemise aluseks. see kehtib eelkõige sotsiaalpoliitika kohta selleks, et võidelda vaesusega, paremini suunata Euroopa Liidu rahastust, et tuvastada meie poliitika tugevusi ja nõrkusi ning selle jaoks, et poliitikat parandada, on meil vaja andmeid. ning sel põhjusel annaksingi sõna härra Mercy'le, selleks, et me saaksime arutada delegeeritud aktide ettepanekut mis puudutab äh, tööjõuturu uuringu muutuvandmeid ning ka äh, muutujate arvu ja nimetusi, mis puudutab sissetulekut ja elamistingimusi. aitäh, teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine, suur aitäh, et olete andnud meile võimaluse tutvustada teile seni tehtud tööd selles valdkonnas. lisaks tänaksin parlamenti nii üldiselt kui ka raportööri ja variraportööre, kes on teinud tööd koos oma meeskondadega selleks, et saavutada see otsus äh, raammääruse äh, kohta äh, oktoobrikuus. ja suur aitäh teile selle eest! kui lubate, siis teen lühikese sissejuhatuse, mis käsitleb kolme delegeeritud akti, mis on omavahel tihedalt seotud niisiis, äh, põhimäärus, mida me nimetasime IEIS-iks ehk siis integreeritud äh, sotsiaalstatistika äh, me nimetasime seda Yes nimega, et see edastaks positiivse sõnumi. määrus puudutab sotsiaalvaldkonna põhistatistikat see määrus katab üliolulisi äh, elemente, mis äh, igapäevaselt leiavad kajastamist äh, ajalehtedes. töötus, vaesus, terviseküsimused, hariduse tase, need on üliolulised teemad sotsiaalstatistika valdkonnas. määrusele on iseloomulik see, et informatsiooni kogutakse nii leibkondadest kui ka üksikisikutelt, see ei ole haldusandmed, vaid neid andmeid kogutakse ka üksikisikutelt. see annab meile ühtlasema raamistiku seitsme valdkonna kohta, mis varem olid eraldiseisvad. tööjõud, sissetulek ja elamistingimused, tarbimine, terviseküsimused Euroopa terviseuuring, haridus ja elukestev õpe, IKT kasutamine leibkondades ning esimest korda äh, käsitletakse neid seitset valdkonda sarnaselt ühes määruses. miks on komisjon välja pakkunud selle uue määruse? võib-olla oleks kasulik meelde tuletada, et need uuringut, äh, millest me räägime, koostati järk-järgult aja jooksul äh, vastavalt vajadusele, äh, alates üheksakümnendatest aastatest. Neid kohandati tolle aja olukorrale ja vajadustele. aga need said ainult osaliselt vastata kõikidele muudatustele tulenevalt nende ülesehitusest. nüüd on meil jõulisemad vajadused sotsiaalse andmete järele. eelkõige mängib siin olulist rolli Euroopa poolaasta, äh, mis tegeleb äh, sotsiaalandmetega. Euroopa sotsiaalõiguste sammas, see, selle samba tulemustabel on äh, üheksakümne protsendi ulatuses sõltuv nendest andmetest, mis kogutakse uus komisjoni poliitika prioriteet ehk siis majandus, mis toimib inimeste jaoks, äh, vajab samuti äh, sotsiaalset informatsiooni. säästva arengu eesmärgid mängivad äh, olulist rolli sotsiaalses valdkonnas ning komisjon saab kasutada erinevaid tulemustabeleid. raammääruse eesmärk on lõimida andmete kogumine, parandada Äh, poliitikavajadusi ning seda tehnilistel põhjustel, millesse ma, mille üksikasjadesse ma ei lasku. see integratsioon võimaldab meil äh, käsitleda erinevaid andmeid samade inimeste kohta kõikide andmekogumise valdkondades. me ei piirdu teatud kapseldunud äh, vaadetega üksikisiku kohta selle asemel on meil valdkondadeülesed äh, vaated. tööjõuturu puhul läheb meil üsna hästi, aga teiste andmete kogumisega meil nii hästi ei lähe. me võiksime paremini hakkama saada näiteks elamistingimuste kohal. samuti ka tööhõive ja töötuse küsimused. laieneb teemade hulk kõik, äh, mida see sotsiaalstatistik, sotsiaalstatistika katab. ja me peame meeles pidama, et me peame tulevikus äh, olema endiselt paindlikud selleks, et kohaneda poliitika vajadustega. ning me tahame kontrollida ka äh, seda koormust, mis vastajatel lasub, sest et vastajate aktiivsusmäär on probleemiks siin on tähestiku järjekorras peamised valdkonnad. kolmel slaidil on toodud kõik valdkonnad, mida see õigusakt käsitleb. ma ei hakka neid kõiki ette lugema. küll aga ma teeksin kaks kommentaari. esiteks on hulk uusi või uuendatud teemasid mida selles määruses käsitletakse. esiteks näiteks puue, puuded. see on kõikides andmekogumise valdkondades ja uuringutes, et meil oleks parem ülevaade äh, puuetest. teiseks on meil mm, rohkem teadmisi sisserändajate kohta ja nende äh, tausta kohta, sealhulgas ka teise põlvkonna sisserändajad. veel üks uuendus on see, et äh, andmeid kogutakse ka hoolekande kohta, eakate eest hoolitsemise kohta Äh, pooleli jäänud äh, hariduse kohta, eluasemeraskuste kohta ja ka kodutuse kohta, nii palju kui see on võimalik. Äh, ka põlvkondadevaheliste eeliste ja puuduste ülekandumine, materiaalne puudus. selle kohta on meil väga palju uusi elemente siis selle materiaalse puudujäägi kohta nüüd äh, pensionile minek, äh, see on väga oluline poliitiline prioriteet, ka elukvaliteet, töö ja eraelu ühildamine, teenuste kasutamine, sealhulgas hoolekandeteenuste kasutamine. on hulk uusi teemasid, mis selles õigusaktis äh, on sisse toodud. teine märkus, mille tahtsin selle nimekirja kohta teha, on see, et statistika võlu seisneb selles, et me võime äh, ristata erinevaid valdkondi. kui me räägime äh, puuetest, siis näiteks meil on võimalik koguda informatsiooni puuete, puude ja tööjõuturu kohta. kas puudega inimesi koheldakse tööjõuturul samamoodi kui teisi? Äh, puue ja haridus sissetuleku ja puuete seos ning teised näitajad, mida me äh, jälgime. sama kehtib sisserändajate kohta, nende lõimimine, kuidas nad tööjõuturul ja haridusvaldkonnas toime tulevad. sama puudutab sooküsimusi ja vanuseküsimusi. me üritame analüüsis äh, jõuda järeldusele, kas äh, on võimalik äh, kuidagi objektiivseid äh, tulemusi saavutada? nüüd, kus me oleme tutvustanud äh, põhiõigusakti, jõuame selle väikese püramiidini. Te näete, et me oleme üritanud eristada seda, mida me peame koguma ning kuidas me peaksime seda koguma. see, mida me peame koguma, on määratletud äh, määruses endas ja lisaks sellele ka delegeeritud aktides. Te näete neid äh, muutuvandmeid kohe. ja see, kuidas me neid andmeid kogume, on tehnilisem küsimus äh, ning see on pigem rakendusaktide küsimus. siin me räägime teisest tasemest, mis hõlmab planeerimist ja neid muutuvandmeid. meil on siis kolm delegeeritud akti, pidev planeerimine, tööjõuturu muutuvandmete arv ja nimetused ning äh, muutuvandmed, mis puudutavad äh, elutingimusi. lisaks on meil viis tehnilist rakendusakti, äh, mille komisjon on vastu võtnud seoses määruse artikliga seitse, need puudutavad kvaliteediraporteid, tehnilisi elemente erinevate andmekogumiste osas, tööjõu-uuringute tehnilised üksikasjad, igakuised töötuse tehnilised andmed ning sissetuleku ja elamistingimuste tehnilised andmed. nüüd see mitmeaastase pidev planeerimise delegeeritud akt tugineb äh, raammääruse artiklil neli selle eesmärk on paindlikult kavandada äh, valdkonnad, äh, mida äh, statistiline andmekogumine järgmise kaheksa aasta jooksul katab. selle eesmärk on paindlikult määrata andmekogumine, mis määrata siis kaheksaks aastaks valdkonnad ning siis need moodulid, mis ei ole iga-aastased, eelkõige tööjõuturul, LFS valdkonnas ning ka sissetuleku ja elutingimuste valdkonnas. me oleme siin võtnud mitmepoolse lähenemise selleks, et vähendada koormust, aga ka selleks, et katta rohkem valdkondi. see tähendab, et kõiki küsimusi äh, igal aastal ei esitata et äh, meil oleks igal aastal veidi rohkem ruumi. Äh, oleme moodulitele kavandanud äh, ringlussüsteemi. see pidev planeerimine võimaldab kasutajatel saada ülemaailmse arusaama selle kohta, mis on tulemas ja mida võib millal oodata millist informatsiooni äh, võiks millal oodata. ja nüüd riiklikud statistikaametid ja Eurostat äh, saavad äh, selle abil eeldada andmete kogumise koormust. kui me räägime paindlikkusest, siis tahame rõhutada seda, et määrus lubab meil regulaarselt et äh, üle vaadata iga-aastase pideplaneerimise, selleks, et kajastada prioriteetide muutusi või äh, neid äh, sotsiaalseid andmeid, mida kasutajad soovivad. et olla paindlikum ja kohanemisvõimelisem. teine delegeeritud akt, mis teie ees on, käsitleb tööjõu valdkonna muutujate arvu ja nimetusi selle aluseks on JES määruse artikkel kuus. aeg oli siin äh, veidi problemaatiline. me oleme jõudnud selles delegeeritud aktis äh, käsitleda ainult äh, põhilisi tööjõu valdkonna vald-, mooduleid aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, mis puudutavad sisserändajaid seda täiendatakse järk-järgult, kuni kogu andmekogu on defineeritud. aga aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks äh, tahame äh, koostada delegeeritud akti ka tööoskuste kohta ning loodame käesoleva aasta lõpuks äh, tutvustada delegeeritud akti, mis puudutab andmete kogumist tööoskuste kohta kahe tuhande kahekümne teisel aastal. ning kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks äh, delegeeritud akti, mis puudutab pensioneid. nüüd kolmas delegeeritud akt äh, puudutab äh, sissetulekute ja elamistingimuste muutujate arvu ja nimetusi siin on meil järk-järguline rakendamine. praegu on teie ees põhivaldkond, mida rakendatakse kahe tuhande kahekümne esimesel aastal ning ka moodulid, mida kahekümne esimesel aastal rakendatakse. see puudutab eelkõige tervist, puudust ja äh, segaperekondi. seda delegeeritud akti täiendatakse äh, käesoleva aasta lõpus Äh, delegeeritud aktiga, äh, mis puudutab aastat kaks tuhat kakskümmend kaks ning käsitleb tervist üleüldiselt, elukvaliteeti ning sotsiaalset kaasatust. lisaks äh, saate sel aastal veel kaks delegeeritud akti. üks käsitleb haridusdomeeni ja elukestvat õpet haridusvaldkonna uuringut, mida rakendatakse kahe tuhande kahekümne teisel aastal ning lisaks on delegeeritud akt, mis käsitleb ähm, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist leibkondades. ja seda rakendatakse siis aastal kaks tuhat kakskümmend üks. Uh, ilmselt äh, saate selle äh, akti kätte käesoleva aasta juunis, see oli minu lühike sissejuhatus ja aitäh teile tähelepanu eest. suur aitäh. kas äh, on küsimusi või kommentaare liikmetelt? palun. proua Sandel. aitäh, härra Mürssi, selle ettekande eest hindan kõrgelt seda, et jagasite informatsiooni ka äh, andmete kohta, mis äh, puudutavad äh, puuetega inimesi tööjõuturul. ma arvan, et see on väga oluline, sest see aitab meil paremini tuvastada tõkkeid ja diskrimineerimist, millega puuetega inimesed tööjõuturul kokku puutuvad. tahtsin meelde tuletada, et see oli Euroopa Parlamendi saavutus äh, läbirääkimiste ajal äh, koguda andmeid äh, puuete kohta igas uuringus ning see valmistab mulle head meelt, sellepärast et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui ÜRO hindas seda, kuidas Euroopa Liit rakendab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, siis Euroopa Liitu kritiseeriti selle eest, et me ei jälgi nõuetekohaselt puuetega inimeste olukorda seega on väga hea, et see meil olemas on. tahtsin teha väga tehnilise äh, soovituse Eurostatile, mida nad võiksid ehk tulevikus arvesse võtta. Äh, see Euroopa tervise moodul, mis sisaldab äh, kolme muutujat, aga ma kuulsin, et Eurostat kavatseb kohaldada ainult kaht nendest muutujatest veidi tehniline kommentaar siis, aga veidi üldisem kommentaar või küsimus, mille ma tahaksin esitada puudutab äh, statistikat ja andmeid platvormi töötajate kohta. nagu te teate, siis äh, von der Leyeni komisjon ning eriti volinik Schmidt äh, tahab tegeleda platvormi töötajate probleemiga. seega ma arvan, et kõigi jaoks on väga oluline saada asjakohast statistilist materjali niipea kui võimalik ja mitte lihtsalt paari aasta pärast, sellepärast et see on probleem, millega me tahame üsna pea Äh, tegeleda. seega küsimus äh, ongi järgmine, kuidas te näete ette koguda rohkem andmeid platvormi töötajate kohta, aitäh! aitäh, kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta? tundub, et ei ole, äh, teen siis enda poolt paar kommentaari. tõepoolest väga huvitavad teemad, kõik need uuringud ja andmete kogumine, need Äh, kattuvad kõigega, mis on meie prioriteedid ja probleemid, millega me silmitsi seisame äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkondades. mul on hea meel, et äh, raammäärus loob teed uue metodoloogia rajamiseks, mis tegeleb eelkõige näiteks ala, rahvastiku erinevate rühmadega, nendega, kes on kõige haavatavamad et see teeb äh, statistika äh, kättesaadavaks ja andmeid on võimalik saada äh, kohalikul tasandil kulutõhusalt, sest see aitab meil paremini tuvastada neid piirkondi, kus on kõige rohkem vajadusi ning see aitab meil rahastust tõhusamalt suunata. mulle meeldib see, et et te kogute andmeid leibkondadelt reaalselt ning te ei tugine andmetele, mida on esitanud äh, liikmesriikide valitsused. sest äh, minu arvates ei ole need alati usaldusväärsed. Äh, selle eest saate suure plusspunkti ma märkasin ka pidev planeerimise delegeeritud aktis äh, ad hoc plaani aastaks kaks tuhat kakskümmend kuus, et äh, tööjõu-uuring äh, mooduli jaoks on meil siin oma ettepanek, see puudutab siis platvormitöötajate õigusi ning uusi töövorme, mis on seotud digiarenguga. Äh, kvaliteetsete andmete kogumine nendel teemadel oleks väga kasulik äh, poliitika eesmärkidel. suur aitäh ja nüüd annangi härra Mörsile sõna uuesti. Thank you um,, thank you for uh, aitäh! ja suur tänu teile selle eest, et te piirkondlikust mõõtmest samuti rääkisite, selle unustasin mainida, aga kindlasti kuulub see meie suurte edusammude hulka, eriti seoses kaasavusega. piirkondlik mitmekesisus on midagi, mida ma arvan, me oleme rohkem arvesse võtnud ja nüüd on võimalik anda paremat ja täpsemat teavet kodanikele ka. tänan teid ka usalduse eest mul on hea meel, et te usaldate meie esitatavaid andmeid. me oleme õiguslikult sõltumatud. ja me pakumegi just teavet, mis vastab tegelikkusele. mis puudutab puudeid ja puudega inimesi ma arvan, et oleme teinud suuri edusamme ja seda just suuresti tänu parlamendile, et tööjõu-uuringud samuti läbi viiakse, tegu on olulise edasiminekuga ja see annab parema ülevaate nende inimeste olukordadest, kes peavad näiteks puudega hakkama saama rohkem teavet saame me ka muude mõõtmete kohta, haridus, tervishoid loomulikult, sissetulek, elatustase ja nii edasi. ja see, kui palju andmeid meil on võimalik mõistlikult koguda ja see nõue või nõuded, millele me peame vastama, seal loomulikult on, tuleb tasakaal leida, praegu jah, on meil kasutusel kaks kolmest moodulist ja vaatame äh, kuidas selle rakendamisega läheb, kui see kõik läheb sujuvalt, siis ma arvan, et kõik need moodulid tuleks kasutusele võtta plokina, selle kasuks räägib mitmeid punkte. kindlasti on tegu olulise teemaga. mis puudutab platvormi töötajaid, see on samuti meie päevakorras olulisel kohal peamine probleem seal on see, et kõigepealt peame me uuringuid läbi viima eh, selle kasutatavuse osas, kuna eh, tegu on uue teemaga. platvormi töö defineerimine tuleb kõigepealt ära teha, tuleb eh, kindlaks määrata, kes on platvormi töötajad ja nii edasi. nii et see, millega me praegu tegeleme, on see, et et korraldame sellise uuringu. kahe tuhande kahekümne teisel aastal peaks see aset leidma, üritame koguda esmast teavet. see kõik praegu on ainult äh, kokkulepete, suuliste kokkulepete põhjal, aga loodan, et meil õnnestub see uuring läbi viia ja võimalikult palju riike selles ka osaleb praegu selle nimel tööd teeme eh, ka teised eh, teostatavusuuringud on sellised, eh, mida me läbi kavatseme viia, statistikakonverents, mille Eurostat korraldab, on olulised samuti või on samuti oluline selleks, et mõista statistika seisukohast problemaatikat ja te olete samuti sinna oodatud kõik on oodatud sinna konverentsile. ma arvan, et meil on veel üks küsimus proua Rafalskalt, palun. E, bardzo dziękuję za tą prezentację i, i przedstawienie. suur tänu selle esitluse eest ja tänan teid ka kogu selle teabe eest. mul oleks üks küsimus ja see on seotud eh, menetlusega või asjade läbiviimise korraga. kuidas te kavatsete teha koostööd riiklike ekspertidega, kes vastutavad eh, riikides, liikmesriikides eh, statistika ja teabe kogumise eest, kuidas te kavatsete seda teha, kas te olete astunud mingeid samme, te rääkisite üheksast teemast, sealhulgas näiteks ränne, elukoht, puue või tegu on siis uute teemadega ja need äh, uued äh, teemad on midagi, mida on raske võib-olla statistikas kajastada, näiteks, äh, näiteks kodutuse küsimus. võin üheks näiteks tuua, et iga kahe aasta tagant kogutakse Poolas teavet selle kohta, seal lihtsalt loetakse tänavatel kodutud üle ja seepärast on meil üsna täpset, täpset teavet selle kohta ja mina tahaksin äh, tahaksingi sellepärast küsida, kuidas teie kavatsete seda teavet koguda? siis veel üks valdkond, mis on samuti problemaatiline. sellised teenused, hooldusteenused, mida pakutakse lähedastele, siis perekonnasiseselt, samuti rändeküsimused. Need on kõik olulised teemad, kus tuleb kus tuleb äh, temaatikat lahata. ja tahaksin teada, et tänapäeval, kui meie digiüleminek on juba väga kaugele arenenud, me kasutame digitehnoloogiat, siis on võimalik kiiremini andmeid koguda ja tundub meile ausalt öeldes, et andmed jõuavad meieni üsna hilja, meil on seal ajaline nihe, aitäh <clears throat> The... aitäh nende küsimuste eest. mis puudutab teenuseid või hooldusteenust, mida pakutakse peresiseselt. näiteks noorem põlvkond hooldab eakaid ja ka vanemad hooldavad nooremaid sugulasi meil on ajutised moodulid, kus nende teemadega tegeldakse, laste hooldusega ja eakate hooldusega ja on selge, et need nähtused on mõndades riikides, nagu näiteks Poolas, selgelt palju levinumad. ja tegu on sellise nähtusega, mis Poolas näiteks ei ole niivõrd institutsionaliseeritud, et seda teenust ei paku erinevad asutused. see küsimus, kuidas riiklike kontaktisikutega tehakse tööd, me tegutseme nagu tavaliselt statistika valdkonnas, me me võtame sellesama määruse, mille üle otsustavad äh, nõukogu ja parlament ja liikmesriigid peavad siis eh, neid, eh, seda määrust ellu rakendama ja nemad peavad eh, neid andmeid koguma ja meie saame teabe liikmesriikidelt. siis, mis puudutab kodutuse küsimust. tegu on väga selgelt väga asjakohase küsimusega. sellest teemast oleme me teadlikud ja oleme üritanud kasutada erinevaid vahendeid, teinud ettepanekuid lahenduste kohta, küsinud küsimusi uuringutes osalejatelt ja küsitlustest osalejatelt. ja tavaliselt kodutuid ei intervjueerita, kuna neid ei ole, nendega ei ole kerge äh, kohtumisi kokku leppida, nii et meil on vaja teisi teenuseid selleks, et nendeni jõuda. mul on hea meel ja ma tean, et mõndades riikides on, on sellised loendused, mis toimuvad. tahaksin öelda seda, et see kõik nõuab väga teistsuguste meetodite kasutamist kui meie harjunud oleme, tavaliselt teeme meie koostööd, siis just äh, selle jaoks on oluline teha koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega, näiteks vabatahtlike organisatsioonidega ja teiseks äh, kodutus ei ole ei piirdu ainult nende inimestega, kes reaalselt tänavatel elavad, vastupidi, on palju kodutuid, kes elavad ajutiselt eh, sõprade või perekonna juures näiteks või inimesed, kes elavad ajutiselt erinevates asutustes. ja ka seda tuleb kajastada nendes loendustes, mis eh, tegelevad kodutuse küsimusega. nii et eh, sellistel juhtudel on vaja erinevaid meetodeid, mitte ainult küsitlusi ja see loomulikult ei tähenda, et tegu ei oleks olulise teemaga, aga selles määruses seda täpselt käsitletud ei ole. siis digitaalsed teemad, digitaalne üleminek, oleme üritanud andmekäitlusaega oluliselt lühendada, kuna meil on parem juurdepääs andmetele me loodame, et hiljemalt aasta jooksul saate te eh, teavet või et umbes aasta võrra lühendame me andmete saamist selle uue määrusega ja liikmesriigid eh, ja andmete kogujad peavad kasutama uut tehnoloogiat. kaks küsitlust, mis on väga koormavad ja väga pikad vastajale. üks, mis tegeleb tarbimisega ja teine ajakasutusega. Nende puhul kasutame me rohkem nutiseadmeid selleks, et paremini teada, mida inimesed ostavad, mida nad teevad. loomulikult on meil selleks vaja inimeste nõusolekut ja kaitseme ka kõikide vastajate anonüümsust igal juhul kasutame me seadmeid selleks, et teada ja saada paremat ülevaadet sellest, mida nad ostavad ja kuid-, milline on nende tarbimiskäitumine, see on lihtsalt eh, protsessi kiirendamiseks. peame tegelema ka isikuandmete üldkai-, üldkaitse üldmäärusega, kindlasti seda arvesse võtma ja ma arvan, et nii palju oligi minu poolt. aitäh ka meie poolt, ma arvan suur tänu selle esitluse eest, suur tänu küsimustele vastamast, me loodetavasti saame peagi uuesti kohtuda, kuna andmed on vajalikud selleks, et saaksime vastutustundlikke poliitikameetmeid välja töötada, aitäh! aitäh ka headele kolleegidele ja kohtume homme hommikul kell üheksa, aitäh!